Der Präsident. Präsident. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Istung jätkub. Eilse istungi protokolli vastu võetud tekstid on kättesaadavad. Kas on vastuväiteid? Ei ole. Seega on äh, protokoll kinnitatud esimene päevakorrapunkt on komisjoni asepresidendi ning liidu